president. president. Ach, <laughs> okay, David. So, liebe... niisiis, äh, kallid kolleegid, äh, ma paluksin, et te äh, istuksite oma kohtadele <clears throat> Äh, järgmine päevakorrapunkt on hääletus, kõigepealt lihtmenetluse korras proua Figureido raport, mis puudut-, ma annan kõigepealt sõna raportöörile, proua Figureido. suur aitäh, president! kallid kolleegid,